liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. kallid kolleegid, daamid ja härrad. mul on väga hea meel täna tervitada siin Iisraeli presidenti Shimon Peresilt Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu ees meie jaoks on tegemist suure auga, härra president, et te täna tulite siia meie ette selleks, et rääkida oma kogemustest ja lootustest tuleviku kohta. Euroopa ja Iisraeli kodanike vahel on väga tugev side, mis tuleb välja ka teie visiidiga ja me tahame seda suhet jätkata ka tulevikus. meil on tihedad majanduslikud ja kultuurilised suhted ja need on pida-, piisavalt tugevad selleks, et meie ühiseid äh, riike üles ehitada, aga samal ajal jagame me ka väga valusat minevikku, mis äh, seob meid ka tulevikus. Euroopa Liit ja Iisrael, mõlemad äh, said alguse pärast Teise maailmasõja koledusi ja pärast seda, kui inimkonna ajaloo, ajalugu oli käinud päris põhjas, oli läbi teinud holokausti. Euroopas mehed ja naised pärast kuutekümmet aastat sõda ütlevad, et nad ei taha neid rususid mitte kunagi enam näha. ja mitte kunagi on ju need sõnad, mis minu äh, sakslasest presidendi jaoks on väga tähtsad. ma olen mitmerahvusliku parlamendi president ja need sõnad mitte kunagi on minu jaoks kõige tähtsamaks deviisiks tulevikus. antisemitismi ähm, sallimatuse vastane võitlus, ähm, tõrjumise vastane võitlus on Euroopa Parlamendi vundamendiks ja meie oleme selle Euroopa Liidu parlament. daamid ja härrad, Iisraelil on õigus eksisteerida, mitte keegi ei kahtle selles. ja Iisraeli kodanikel on õigus elada turvaliselt, selle üle ei saa läbi rääkida. meie eurooplastena oleme selles kindlad ja eriti sakslasena pean seda veel kord välja tooma. ma siiski soovin, härra president, et ma saaksin öelda, et meie viimasest kohtumisest alates on Lähis-Ida konfliktis tehtud edusamme, kuid kahjuks ma seda öelda ei saa. pärast pikki läbirääkimisi ja kõnelusi ei ole ikka veel näha tõsist rahualgatust. Palestiina rahval on samamoodi nagu ka Iisraeli rahval õigus sõltumatusele, väärikale elule, elule rahus ei Iisraeli ega ka Palestiina rahvas pole kunagi pikaajalist rahu näinud. ma arvan, et me kõik tahame näha, kuidas mõlemad rahvad üksteise kõrval kahes demokraatlikus riigis, kus on kindlad piirid, saaksid elada üheskoos rahus tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal, härra president, teie oma raamatus New Middle East tõite välja oma visiooni Lähis-Ida tuleviku kohta, kus te räägite majanduslikust äh, koostööst, äh, inimestevahelistest suhetest, äh, lepitusest ja selle kaudu loodud rahust. mõned nimetasid teid toona naiivseks, meie nimetame teid julgeks, sellepärast et te olete Äh, samasuguste julgete visioonidega nagu Euroopa Liidu asutajad. meie jagame teie unistut, et Lähis-Ida kunagi oleks rahumeelne õitsev piirkond ja sellepärast me toetame teid ka edaspidi, härra Peres, et lugupeetud president, tere tulemast Euroopa Parlamenti, meil on väga hea meel, et olete siin ja ootame põnevusega teie kõnet. Thank you. Euroopa Parlamendi president, kallis sõber Martin Schulz, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud selle suure rahu ja vabaduse koja liikmed, selle koja liikmed, mis on muutnud Euroopa minevikku ja mõjutavad terve maailma tulevikku. ma tahan tänada teid selle privileegi eest teie poole pöörduda, see on minu jaoks väga oluline võimalus ja Iisraeli rahva jaoks tähendusrikas, suur tänu! seisan teie ees, põletavad mälestused südames aga suured ootused hinges. kannan sügavat valu mineviku pärast ja vaatan enesekindlalt tulevikku. ma rändasin Iisraelisse tuhande üheksasaja kolmekümne neljandal aastal olin tollal üheteistaastane. tuhande üheksasaja neljakümne teisel aastal põletati enamused minu linnaelanikud elavalt. kui minu pere oleks äh, Iisraelisse emigreerimise edasi lükatanud, lükanud kaheksa aasta võrra, oleks meid tapetud. aasta enne Iisraeli loomist, aastal tuhat üheksasada nelikümmend seitse, värvati mind Hagana peakorterisse. sellest ajast on Iisraeli rünnatud kuuekümne viie eh, eluaasta jooksul rünnatud seitse korda. meie vaenlasel oli rohkem mehi ja rohkem relvi. meie ees oli ainult üks valik, kas võita või surra. ma osalesin ka ühele teisele vaenlasele vastuastumises, kõrbele vastuastumises. me võitsime, me panime kõrbe õitsema. mul on palju mälestusi. kuid ma kannan endas ka palju unistusi. ma ei tulnud siia möödunut mälestama, vaid oma unistusi ellu viima. inimesed vananevad, unistused on eatud. meie oleme muutunud. Euroopa on muutunud. ma tulin siia selleks, et väljendada meie ime-, imetlust muutunud Euroopa üle. Euroopa tõusis pärast jubedaimat ilmasõda jalule. ta lahutas end minevikust lõi uue Euroopa. Te muutsite viimase tuhande aasta jagunenud Euroopa tänaseks ühinenud Euroopaks. Te asendasite sõjalaagrid teaduse tippkeskustega. Euroopa, mis oli tuttav rassismiga, peab seda nüüd kuriteoks ma tean, et te olete vastamisi majanduskriisiga, kuid äh, teie taevas ei ole sõjapilvi. üks Euroopa riik öö, äh, lõi Nobeli rahuauhinna ja nüüd on Euroopa selle ühiselt võitnud. Euroopa on oma vead parandanud ja ehitab üles paremat maailma. meie jaoks on holokausti Euroopast saamas meie taassündi toetav Euroopa. kallid sõbrad, Iisraeli taassünni idee sündis Euroopa äh, pinnasel viimase aastatuhande jooksul elas Euroopas rohkem juute kui kusagil mujal maailmas. kahjuks aga tapeti viimase saja aasta jooksul Euroopas rohkem juute kui viim-, kui eelmise kahe tuhande aasta jooksul. me olime tunnistajaks meie ajaloo kõige raskemale tragöödiale. ja siin me unistasime samas võimatust taassünnist. kuus miljonit inimest, kolmandik meie rahvast, mõrvati siin. Nad kas näljutati, surmati gaasipüsside või tulega, nendest on järgi ainult tuhk. me ei unusta, et õiglased rahvaste seas teie rahvad kandsid pimeduses äh, valguse küünlaid. Neid, neid oli küll arvult vähe, kuid oma kangelaslikkuses olid nad suured. Iisrael tõusis Teise maailmasõja tuhast kui keegi oleks tollal öelnud, et kolme aasta jooksul luuakse juudi riik, oleks seda äh, ilmselt, seda inimest peetud ähm, hullumeelseks visionääriks, kuid äh, sellest unelmast sai reaalsus. aga ma pean lisama samas ka seda, et kui keegi oleks tollal öelnud sellel samal päeval, et äh, kuue lühikese aasta jooksul luuakse ühtne ühendatud Euroopa, kust kaovad äh, piirid, kus äh, tõkked äh, alanevad, oleks teda ilmselt peetud ilukirjanikuks. kuus riiki allkirjastasid Pariisi rahulepingu ning sellest kujunes kahekümne seitsme rahvaühendus üle terve Euroopa meie suhted äh, täna ja praegu on dialoog seega kahe ime vahel, meie ja teie imeloo vahel. Iisraelil on assotsiatsiooni kokkulepe Euroopaga ja väga tihedad suhted Euroopa Liiduga pea kõikides valdkondades. ma olen tulnud siia, et tänada teid teie sõpruse eest sõpruse eest, mille aluseks on ühtsed väärtused, geograafiline lähedus ning pikk ajalugu. poliitiliselt on Iisrael lääne demokraatia Vahemere kogemusega. religioosselt on Iisrael kolme suuru, suure monoteistliku usundi hälliks. teaduslikult on Iisrael Äh, väga arenenud isegi Euroopaga võrreldes. Iisrael on väike, ainult üks promill Lähis-Ida piirkonnast. Iisraeli pinnas on pigem viljatu kui viljakas, nii nagu ikka Lähis-Ida pinnase puhul. vett on vähe, meil on ainult kaks järve, millest üks on kuivanud ja teine kuivamas meil on ainult üks jõgi, Jordani jõgi, millel on rikas ajalugu, kuid äh, vett vähe. meie maa on arheoloogiliselt rikas, kuid maavaradelt vaene. ainult maavara, äh, mille me oleme avastanud, on inimpotentsiaal. Iisrael on näide selle kohta, kuidas inimesed on rikastanud maad rohkem, kui maa on rikastanud inimesi näide selle kohta, kuidas inimeste pühendumine ning kõrgtehnoloogia on sundinud äh, kõrbed alla andma ja õitsele puhkema. me elasime läbi seitse sõda, me võitsime need. aga kui rahu oli juba võimalik, andsime me kogu maa ja kogu selle vara, mille me sõja jooksul võitsime nendele riikidele, kellega me rahu sõlmisime, Egiptusele ja Jordaaniale. me alustasime rahuprotsessi Palestiina rahvaga, mis andis meile kõigile võimaluse luua Palestiina omavalitsus. ja siis unustatakse tihti see, et me evakueerisime Gaza sektori. me lammutasime kakskümmend kaks asundust ja tõime tagasi kõik seal elanud palestiinlastel tekkis võimalus luua sinna äh, sõltumatuse ja rahu sektor. kahjuks muutsid nemad selle aga terroristlikuks baasiks. me ei tea, miks ja me ei tea, milleks. aga me teame, et see oli tõsine tagasilöök rahuprotsessis Iisrael on saar tormisel merel. me peame oma saart kaitsma. aga meil on ka huvi selleks, et vaibuks torm merel. on neid, kes ütlevad, et selleks läheb äh, põlvi. Euroopa on tõestanud, et suuri asju on võimalik saavutada ka kuue aastaga. me elame uuel ajastul kus asjad liiguvad äh, lennukikiirusel, mitte enam postitulla kiirusel. ja sellel põhjusel ma arvan, et rahu on võimalik saavutada ka suhteliselt lühikese ajaga. Palestiinaga on rahuprotsess äh, juba kokku leppinud alguses ja kokku leppinud ka lahenduses. lahenduseks on kahe riigi lahendus. kaks riiki, kaks rahvast. Araabia riik Palestiina ja juudi riik Iisrael, kes elavad rahus ja majanduskoostöös teineteise kõrval. praegu veel lahendamata küsimused tuleb läbi rääkida ja kokkulepe leida rahu Iisraeli jaoks ei ole mitte ainult strateegiline valik, see on ka moraalne üleskutse, mis pärineb meie pärandi sügavusest. pärast väljarännet on meie pärand hukka mõistnud orjanduse, tagasi lükanud öö, öö, valitsejad ja kõik öö, inimesed on meie jaoks võrdsed. meie pärand nõuab meilt rahu taotlemist. koos minu partneri Itzak Rabiniga, kes mõrvati, sillutasime me Palestiinaga rahu alused. nüüd on aeg jätkata, uuendada rahuprotsessi. me peame jätkama tööd Palestiina omavalitsusega. me peame toetama Palestiina majandust. me peame üheskoos saavutama ja lõpule viima rahu Palestiina julgeolekujõud loodi. Teie ja Ameerika Ühendriigid koolitasid neid. ja meie nüüd peame koostööd tegema nendega selleks, et äh, ennetada terrorit ja kuritegevust. daamid ja härrad, meie käsi on ulat-, välja ulatatud jätkuvalt kõikidele riikidele Lähis-Idas rahuks üsna pea luuakse uus Iisraeli valitsus. sellega tekib võimalus jätkata rahuläbirääkimisi. et tegelikkuseks saaks kahe riigi lahendus. teist võimalust meile ei ole jäänud, ei Palestiina rahvale ega ka meile. see ei ole mitte ainult meie öö, ähm, valik, vaid tegelikkuse nõue. Jordaania, Iisrael ja Palestiina leiavad ennast täna samasuguses olukorras. terror ohustab neid kõiki eraldi, aga ka kõiki neid kolme üheskoos. kollektiivsed ohud nõuavad kollektiivset julgeolekut. mul on, ma suhtun äh, suure austusega Jordaania kuningasse. nagu tema isagi, on ta ennast tõestanud kui äh, vapralt äh, rahule pühendunud kuningat. ma tunnen Palestiina omavalitsuse presidenti Mahmoud Abbasi juba aastaid. ta on hukka mõistnud terrori ja on tõeline partner rahu ülesehitamisel. Euroopa on olnud ja on ka jätkuvalt äh, suur partner võitluses rahu eest ja on jätkuvalt terrorivaenlane. järgmisel nädalal võtame me vastu Iisraelis äh, president Obama kui teretulnud ja kõrgelt austatud külalise. tema toetus meie julgeolekule on olnud äh, erakordne ning tema pühendumine äh, rahule on murdmatu. meil on väga hea meel, et äh, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa teevad nüüd koostööd selleks, et toetada rahu ja peatada terror. kõige suurem oht rahule täna on praegune Iraani režiim. sellest sai diktaatorlus uskliku mantlis. Nad äh, kujundasid endas võimatult imperialistlikku isu mitte keegi ei ohusta Iraani. Iraan ohustab teisi. ta ohustab äh, Araabia riikide iseseisvust. ta on ohuks äh, Iisraeli riigi eksistentsile. Nad veavad relvi paljudesse riikidesse selleks, et õõnestada sealset stabiilsust. Nad eitavad holokausti ja kutsuvad üles uuele holokaustile. Nende eesmärgiks on ehitada tuumarelv ja eitavad, et nad seda teevad. tuumapomm äh, vastutustundetu režiimi kätes on öö, äh, otsene oht tervele maailmale. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid tegid sellised järeldused üheskoos ja otsusesid luua poliitika eh, selle peatamiseks. sellel eesmärgil otsustasite täiesti õigesti seada eh, majanduslikud sanktsioonid. Te ütlesite selgelt välja, et kui Iraan ei reageeri, on teised variandid eh, ka veel võimalikud. lisaks tuumapommile ehitab Iraan ka pikamaa rakette, millel peal tuumapead. Need võivad jõuda maailma kõige kaugematesse nurkadesse, sealhulgas aga ka Euroopasse. mina arvan, et lisaks äh, kõrgrikastatud uraani tootmise kontrollile peame me kontrollima ka selle tarne äh, kanaleid ja me peame kontrolli alla saama nende rakettide tootmise, mis võivad kanda ka tuumapäid. Hameini ütles, et äh, nende usund keelustab äh, tuumarelva tootmise ja kasutamise, aga miks ta siis äh, ehitab selliseid rakette, mis suudaksid tuumapäid kanda? Helsingi konverentsil mis leidis aset tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal, seadis, seadsid Ameerika Ühendriigid inimõiguste küsimuse Nõukogude Liidus äh, maailma strateegiate etteotsa. see oli üllatav käik, aga tõhus käik. see näitas seda, et moraali hääl ei ole sugugi vähem oluline kui diplomaatilised demaršid täna peaks selline üleskutse olema suunatud Iraanile. tuleb kõlaval häälel astuda vastu inimõiguste rikkumisele Iraani režiimi poolt selge häälega tuleb astuda vastu režiimile, kes poob inimesi ilma neid enne kohtu ette toomata. Nen-, sellise režiimi vastu, mis äh, paneb ajakirjanikud ilma kohtumõistmiseta vangi režiimi vastu, kes tulistab tsiviilisikutest eh, meeleavaldajate vastu, austamata nende elusid. selgel häälel tuleb astuda vastu režiimile, mis diskrimineerib eh, naisi. ning eh, selle asemel, et naftast tulnud tulusid jagada oma rahvaga, kulutavad neid terrorile ja relvadele selleks, et ohustada inimesi ja rahvaid üle terve maailma. kõrgrikastatud uraan vaesestab äh, näljas lapsed. moraali hääl julgustab Iraani rahvast nende võitluses äh, vabaduse äh, järele, nende võitluses viletsuse vastu üsna pea toimuvad Iraanis valimised. ajad tolladele ei tohiks anda võimalust võltsida valimistulemusi. Nendele ei tohi anda võimalust eh, meelehärmi ajada nende enda rahvast ja võtta neilt õigust ise valida. Teie hääl näitab Iraani rahvale, et maailm ei ole neile selga keeranud Iraani praegused juhid rikuvad ÜRO hartat, mis mõistab hukka inimõiguste rikkumise ja agressiooni teiste rahvaste vastu. kuid sellegipoolest antakse nendele ÜRO-s võimalus äh, kuritarvitada äh, selle platvormi. Iraan toetab terrorismi üle terve maailma. tema peamine käsilane Hezbollah viib läbi terrori rünnakuid ja ohustab terve regiooni stabiilsust. kallid sõbrad, ajalooline Sykes-Picot kokkulepe Prantsusmaa ja Inglismaa vahel oli aluseks kaasaegsele Liibanonile, millest üsna kiiresti kujunes mitmekultuuriline riik, kus moslemid, kristlased ja truusid elasid üheskoos kõrvuti rahus. täna Hezbollah Iraani toetusel laastab Liibanoni. Hezbollah on terroriorganisatsioon, mitte poliitiline liikumine. Nad koguvad rakette, nad on valmis asuma relvadele, nad äh, peidavad äh, rakette äh, rahumeelsetes linnades ja külades ja niimoodi äh, muudavad need linnad ja külad sõjas, sõjalisteks sihtmärkideks. Hezbollah on jaotanud Liibanoni nii poliitiliselt, religioosselt kui ka etniliselt. Nad on müü-, muutnud seedripuu maa viljatuks maaks. Hezbollah on riik riigis tegemist on äh, erasõjaväega, mis seisab äh, eraldi äh, riiklikust armeest. Nad saadavad oma sõjardeid äh, toetama Süüria äh, verist äh, tapatööd ja nad ei ole saanud selleks autoriseeringut äh, valitsuselt äh, mille liikmed nad on. üsna tiht-, hiljuti kakskümmend terrorirünnakut viis Hezbollah läbi üle terve maailma Indias, Taimaal, Gruusias, Lõuna-Aafrikas, Ühendriikides, Egiptuses ja Kreekas teiste seas. Kuu aega tagasi Bulgaaria valitsus, Euroopa Liidu liikmesriigi, riik tõi välja, et Burgases läbi viidud terroriatakk, terrorirünnak oli samuti Hezbollah rünnak viis Iisraeli turisti ja üks Bulgaaria kodanik äh, hukkusid selles rünnakus. Küpros äh, vahistas hiljuti ühe Hezbollah terroristi, kes äh, kavandas terrorirünnakut. austatud parlamendi liikmed, me pöördume teie poole. nimetage terrorit terroriks. päästke Liibanon terroristlikust hullusest säästke Süüria Iraani käsilastelt. päästke oma ja meie kodanikud Hezbollah käest. rahvusvaheline ühendus peab Hezbollah öö, äh, nimetama terroristlikuks organisatsiooniks, sellepärast et nad on seda. täna ulatub äh, terror äh, märksa kaugemale kui varem alles hiljuti üritasid terroristid vallutada Mali. kui see peaks neile õnnestuma, siis see peataks need ähm, märkimisväärsed saavutused, mis on tehtud Aafrika mandril selleks, et paraneda mineviku haavadest. üks meie kõige suurimaid lootuseid on see, et Aafrika rahva julge püüdlus ehitada üles ähm, uus teadmistepõhine majandus realiseeruks. vaba maailm ei saa kõrvalt vaadata, kuidas terror äh, oma haaret äh, suurendab äh, ja tugevdab ükskõik kus maailmas, olgu see siis kaugel või meile lähedal. me ei saa kõrvalt vaadata, ähm, kuidas Süüria president korraldab tapatööd oma inimeste, oma Äh, laste peal. Assad ähm, ehitas hiljuti üles tuumarajatise ja keemiarelvade arsenali. tuumarajatis äh, purustati õigeaegselt. keemiarelva arsenal aga on tema kätes äh, tänase päevani. see on jube oht Süüria rahvale, tervele piirkonnale ja isegi Euroopale. tuleb leida võimalus, kuidas ennetada keemiarelva langemist äh, valedesse kätesse. kõige parem võimalus äh, Süüria tragöödia lõpetada oleks äh, võimalik, kui antaks toetust Araabia liigale, mille liige Süüria on ja kui nad saaksid sekkuda. Lääne üksuste sekkumist peetakse välissekkumiseks. Araabia liiga saab ja peakski looma Süürias üleminekuvalitsuse selleks, et peatada äh, tapatöö, selleks, et äh, vältida seda, et Süüria laguneb koost ÜRO peaks toetama Araabia liigat selleks, et äh, luua Araabia äh, sinikiivrid. kallid sõbrad, kaheksateist aastat tagasi käisin Brüsselis selleks, et allkirjastada assotsiatsiooni kokkulepe Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel. mul on väga hea meel, et tegelikkus on olnud äh, minu ootustest äh, palju parem tõesti, assotsiatsioonilepingust on kujunenud partnerlus ja üsna kiiresti sai sellest partnerlusest sõprus. ja sellel kindlal alusel tahaksin ma välja pakkuda Euroopa Liidule ja Iisraelile teha koostööd äh, Lähis-Ida stabiilsuse ja äh, õitsengu nimel ja selleks, et äh, see leviks ka ülejäänud maailma. Iisraeli kirjeldatakse iduriigina. mina arvan, et tervest Lähis-Ida piirkonnast võiks saada niinimetatud iduregioon. kõrgtehnoloogilisi inkubaatoreid äh, saab luua üle terve regiooni selleks, et äh, põgeneda vaesuse eest. Iisrael on väike ja seega me üritame oma väiksusest äh, kasu lõigata. me oleme avastanud, et väikestest riikidest võivad äh, saada äh, suurepärased pilootkavad. me üritame täna üles ehitada sellist sotsiaalset mudelit, mis üritab silla ehitada nende vahel, kellel on vedanud ja nendel, kellel ei ole. sotsiaalne lõhe on suur probleem kõikide jaoks, nii rikaste kui ka vaeste jaoks me üritame leida uusi viise selleks, et äh, ületada lõhe ja üritame teha seda demokratiseerides tervishoidi, toidu, demokratiseerides haridust, demokratiseerides äh, kommunikatsiooni ja vähendades äh, toidu ja elamukulusid. see on tungiv vajadus noorema põlvkonna seas. noor olla on tore, aga praegu on see väga kallis me kavatseme eh, inimeste elutingimusi parandada, me tahame, et igal inimesel oleks võimalus langetada vaba valik selle eest, selles osas, kuidas nad oma elu elavad. ja üritame teha seda sisenedes meie ajude saladustesse. inimaju on kõige imelisem instrument maailmas see on andnud meile võimaluse ehitada ka kunstlikke ajusid. kuid siiski öö, oleme me veel väga kaugel arusaamisest, kuidas inimaju tegelikult toimib. tegelikult öö, oleme me iseenda jaokski võõrad. kui me öö, leiame, et milline on meie ajumehhanism, annab meile võimaluse saada sõbraks iseendaga ja meie kaaslastega. ja mul on väga hea meel, et see jõupingutus on äh, prioriteediks ähm, kujunenud ka meie valitsuste vahelises koostöös, vabakondade vahelises koostöös ja meie kui üksikisikute vahelises suhtluses meie globaalsel maailmal ei ole globaalset globaalset vaja, valitsust. sellest maailmast on saanud peaaegu valitsematu, me peame leidma mingisuguse alternatiivi. ma arvan, et äh, tuleviku äh, valitsusviisid peaksid rajanema kolmel sambal. siseriiklikud valitsused äh, jätkavad rahvusriigi arendamise eest. ülemaailmsed ettevõtted investeerivad teadus- ja arendustegevusse ning üksikisik omab võimalust ja suudab eh, iseennast juhtida, tundes oma aju tegutsemisviisi. teadus on täna öö, eh, rohkem öö, eh, ütlev kui öö, poliitika, see on universaalne ja piirideta sõjaväed ei saa võita tarkust, politsei ei saa vahistada teadust. ma arvan, et äh, teadusabi andmine arenguriikidele annab nendele võimaluse põgeneda vaesuse eest. teaduspõhised ülemaailmsed ettevõtted võivad aidata muuta maailma. üleilmastumine paneb, teeb lõpu rassismile. ei saa olla globalist ja rassist üheskoos see annab jõu üksikisikule. ülemaised ettevõtted ei suru peale oma tahet inimestele, vastupidi, nad äh, austavad oma klientide tahet. Nad võivad pakkuda teaduslikke teadmisi majanduskasvuks. Nad võivad olla abiks noortele inimestele kõrghariduse taotlemisel, selleks et luua töökohti, mis vastaksid nende oskustele. see võib olla kõige parem abi, mida me saame oma noortele pakkuda, oma noorele põlvkonnale Araabia maailmas. seda me loodame. me loodame, et nad saavad niimoodi vastu astuda uue ajastu väljakutsetele. ma teen ettepaneku ühise ettevõtmiseks Euroopa Liidu siseriiklike valitsuste rahvusvahelise koostöö vahel selleks, et äh, toime tulla nende väljakutsetega uutmoodi. daamid ja härrad, ma tean, et see on, eeldab teie toetust Euroopa Parlamendina. lubage mul jääda lootma teie mõistvale suhtumisele ja abile. Euroopa tarkuse ja Iisraeli kogemuse liitmisel saame me üle tulla homsetest pro-, saame me üle homsetest probleemidest. olukorras, kus meil ei ole ülemaailmset valitsust, saame me hoogustada koostööd valitsuste ja ülemaailmsete ettevõtete vahel. saame astuda vastu ohtudele, mis on õõnestamas väärtuseid, mille eest me seisame, me võida, võitleme terrori vastu, kus iganes ta esile kerkib ja seda väsimatult president Schulz, austatud parlamendiliikmed, Jean Monnet, Euroopa Liidu asutaja isa ütles kunagi, kõik on ambitsioonikad. küsimus on aga selles, kus see ambitsioon, kas ambitsiooniks on olla või ambitsiooniks on midagi teha. aeg on midagi teha. ärgem unustagem et me oleme täpselt nii suured kui see eesmärk, mida me teenime. jah, probleemid meie ees on hirmutavad. aga kes veel saaks nendele vastu astuda, kes saaks vastu astuda esialgu võimatule, kui need kaks imelugu, millest ma rääkisin alguses, ühendagem jõud Euroopa Liit ja Iisrael selleks, et ähm, täita meie pärandi õpetus. minu eelkäijate sõnade kohaselt parandaksime maailma, tikkuno lamm, ütleme meie selle kohta. Jean Monnet sõnade järgi ütleksin, tegutsegem. tehkem koostööd parema Lähis-Ida nimel ja äh, tulevikku suunatud Euroopa nimel. täitkem oma äh, rahvaste väärtused, rahu, demokraatia, inimõiguse väärtused, löömata millegi eest tagasi, julgedes vastu astuda uutele. meist saavad tuleviku teenrid, mitte mineviku valitsejad. kallid sõbrad, kui ma vaatan tulevikule, selle sõpruse tulevikule, mis seob Iisraeli Euroopa Liiduga, täidab mind lootus ja veendumus. käsikäes ehitame me helgema tuleviku homsele põlevi-, põlvkonnale. suur tänu, shalom! aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. austuse eest, mida te näitasite üles president Peresi suhtes, aitäh teile, lugupeetud president, teie sõnade eest ma usun, et see üleskutse, millega te meie poole pöördusite, ei jää kindlasti tähelepanuta. ma soovin, et Äh, koostöö Iisraeli riigi ja rahva vahel ja Euroopa vahel ning see, mida teie väljendasite ja mis on meie ühiseks väärtuseks, et austus üksikisiku vastu ja see, et äh, in-, individuaalsed inimõigused ei ole kaubeldavad, et see kehtib igal pool Euroopas, Iisraelis ja ka Palestiinas. see, et see kehtiks äh, kõigi, igal pool maailmas, aitäh!